Right, welcome colleagues, sorry I am a few minutes late uh.... kallid kolleegid, me oleme nüüd natukene juba hiljaks jäänud. Vaba, ilmselt ta ei, ma loodan, et ei solvu sellest, et ma natukene hiljaks jäin. tavaliselt ma jõuan siia ikka varem kohale, aga täna läks natukene nihu päevakord, kas me kinnitame selle, muudatusi ei ole, väga hea koosoleku protokolli kinnitamine neljateistkümnendast oktoobrist kaks tuhat kolmteist. see on ka kinnitatud, päevakord on teile juba laiali jaotatud. nüüd aga lähme kolmanda päevakorrapunkti juurde, selleks on Jean-Paul Gauzesi raport ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad. ja see nüüd siis annangi sõna Jean-Paul Cause'sile. aitäh, proua esimees. ruumis on siin, saalis on nii palju inimesi, ka ajakirjanikke, ja sellest te näete, et teema, mida me käsitlema hakkame, on Euroopa Liidu jaoks ülioluline. sest äh, asi on selles, et me viime sisse muudatusi mis puudutab äh, euromüntisid, kuid ma tahan kohe kinnitada, et Euroopa Keskpank, me ei räägi praegu EKP-st, vaid sellest, mis puudutab münte ja me üritame nüüd siis direktiivi ümber sõnastada parlamenti on konsulteeritud, saamaks teada, kas parlament on nõus sellega, millised on need tehnilised näitajad euromüntide puhul, me ei pea kaalu ja ähm, ja kaalu kohta midagi ütlema, aga küll selle ähm, aga me peame ütlema siis midagi, kui, kui ähm, kui jämedad nad on ja me üritame sellega vältida pettusi, võltsimisi ja tahaksime küsida, kas kellelgi on midagi selle vastu, et parlamenti sellest informeeritakse. ma viisin sisse need muudatused ja te näete, et assistent on äh, mul teinud väga head tööd, kuid mingeid illusioone mul ei ole, sellepärast et kui, e-, kui eelmine kord äh, parlament äh, avaldas oma arvamust antud teemal, siis võeti need muudatused ka arvesse. seega nii palju minu poolt, minu roheliste kolleeg on saatnud vabandused, et sest ta ei saa täna siin päeva, pärastlõunal korral olla ma ei ole päris kindel, kas ma temaga nõus olen selles, et tegemist ei ole olulise teemaga, ta on ka öelnud äh, see, äh, seda, et tegemist on Euroopa Liidu jaoks teetähisega right,. Uh... aitäh. kas on ka teisi sõnasoovijaid? variraportööre pole siin kohal, kas keegi teine soovib ka sõna saada? Sven, palun, palun, sul on sõna ma tahaksin asendada Jean-Paul juba tervitas äh, oma prantsuse kaasmaalasi nii soojalt ja ma tahaksin toetada teda. me õnnitleme Jean-Pauli raporti puhul ja kõiki, kõigi nende muudatuste puhul, mis ta on siia sisse viinud. õnnitlused, Jean-Paul! kas keegi teine soovib veel sõna? see, seda võiks nimetada NEMCOM. muudatusteks on aega neljateistkümnenda novembrini ja me arutame need muudatusettepanekud äh, läbi viiendal detsembril ja hääletame ka samal päeval kohe seda raportit ja jaanuaris läheb see täiskogule. Jean-Paul, kui sa, soovid sa veel midagi öelda? ei soovi? nüüd saame edasi minna järgmise punkti juurde, aga paraku meil on väga vähe inimesi kohal. Jean-Pauli raporti käsitlemine pidi aega võtma pool tundi. ahah, et variraportöörid pidid sõna võtma. me ei saa tegelikult praegu ju alustada jah, ütleb Jean-Paul võib-olla me peaksime ikkagi edasi minema. kas me peaksime nüüd mingi vahemängu või vahepausi tegema kolmekümne minutilise, enne kui meie raportöör järgmise raporti puhul kohale jõuab ja ka variraportöörid? Jean-Paul, sa oled sina, Wolf, Wolf Grins ALDE poolt, Bent Lamberts Rohelistelt ja Said Kamal konservatiivide poolt meil on nüüd pool tundi pausi. aitäh! okay, until... hästi, oleme oodanud nüüd täpselt nii kaua, kui kell ette nägi. ja pidime rahaturufondide ettepanekutega edasi minema täna. raportöör on kohal. Said ja neid, Said. Äh, kaks ühesugust nime peaaegu, nii et äh, kui ma ajan häälduse siin segamini, siis ajavad nad ka üksteist sassi. loodetavasti teised ka äh, liituvad. päevakorrapunkt neli, mis on regu-, määruse ettepanek, mis puudutab rahaturufonde. härra Alkatrui on meie raportöör ning esimeseks arvamuse vahetuseks annangi kohe teile sõna. härra, proua esinaine nii nagu te väga õigesti ütlete, siis äh, tegemist on selle määruse esimese aruteluga. neljandal septembril tehti see ettepanek äh, ning komisjon on koos sekkub esinaine, ütleb, et inglise tõlge tuleb äh, teiselt kanalilt. Eh, nii, praegu Äh, veel kord siis äh, neljandal septembril tegi komisjon äh, ettepaneku, vastu võeti pakett ning varipanganduse ja kogu määruse ettepanek tehtigi ka tu-, rahaturufondide kohta, seda kõike neljandal septembril. rahaturufondid on tänases Euroopas väärt umbes tuhat miljonit eurot, kon-, kokkuvõttes on tegemist väga paljude fondidega, mis ka äh, erinevate finantsinstitutsioonide, ettevõtete ja muude organite lühiajalises rahastamises väga olulist rolli mängivad. Äh, mis tähendab seda, et rahaturufondid äh, on majanduslikust aspektist vaadatuna väga olulised ja praegu on siis selle määruse ettepaneku eesmärk neid fonde reguleerida enne kui ma lähen detailidesse, ütlen ma ajalise planeerimise kohta nii palju, et järgmisel nädalal on minu raporti eelnõu valmis teisel detsembril on arvamuste vahetus, siis on meil muudatusettepanekute jaoks aega. kümnes detsember on nende tegemise tähtajaks ning jaanuari lõpus, täpsemalt kahekümnendal jaanuaril saame rääkida muudatusettepanekutest ja kaheteistkümnendal veebruaril on ette nähtud hääletus siinsamas EKONi komisjonis aprillis jõuab siis minu raport täiskogu ette. ja siis on kaks kuud veel aega, et läbirääkimisi pidada nõukoguga ning jõuda kokkuleppele nii, et me enne mandaadi lõppu kogu selle temaatikaga lõpule jõuame. vähemalt see on meie tähtajaline ajakava. kogu debati kontekstis siis nii palju et äh, loomulikult äh, finantsturgude kriis mängib väga olulist äh, rolli siin, ka rahaturufondid on kriisi ohvriks langenud. see on seotud Lehman Brothersi juhtumiga ning on mõjutanud ka rahaturgude fonde. kolmsada miljonit dollarit võeti välja rahaturgu, turufondidelt Liidult äh, Ameerika äh, Ühendriikides äh, eelmisel nädalal ning see läks rahastamisest kaduma, aga samuti on, võib öelda Euroopa Liidu rahaturgu fondide kohta samamoodi, et rahanappus siin on. rahaturufondid on seotud loomulikult suurte riskidega ja siinkohal on oluline vaadata, kuidas me saaksime neid riske minimeerida või isegi täielikult ära kaotada ehk ähm, meen-, mäletate veel, et kahe tuhande kümnendal aastal äh, juba esma äh, selle tööga alustas ning tahtis hakata esimesena defineerima seda, mida need äh, rahaturufondid täpsemalt tähendavad. siin eristati lühiajaliste ja pikaajaliste rahaturufondide vahel ning need definitsioonid on komisjon ka oma ettepanekus üle võetud, võtnud, mis esma tegi praegu käivad läbirääkimised, äh, arvamuste vahetus on meil mitu korda toimunud ka variraportööridega, aga selge on see, et komisjoni ettepanek äh, äh, toob välja nii mõnedki aspektid, mida me kindlasti peaksime toetama, sellepärast et nende arvamus ühtib sellega, mida me eelmisel aastal juba vari, varipanganduse raportis siin otsustasime. sellepärast, et vari panganduse raportis rõhutasime me, kui olulised on rahaturufondid üldisemalt ja ütlesime ka seda, et rahaturufondid on langenud finantskriisis äh, väga suure riski alla ning et oluline on tagada, et rahaturufondid äh, hoiavad finantsturgudel likviidsust oluline on kindlasti vähendada äh, rahaturufondide ülalpidamise kulusid. siin äh, räägitakse rahaturufondide äh, sisemisest väärtusest ja komisjoni ettepanek ütlebki täpselt nii, et siin ei nähta ette siinefeid äh, ühe konkreetse määratud väärtusega, vaid siin äh, ei pakuta alternatiivsete fondide avamise või kasutuselevõtu võimalusi, aga komisjon ütleb siin selles ettepanekus väga selgelt, et CINAFid aitavad riske minimeerida ning et oluline on kindlasti ka mingisuguse puhvri või tagavara äh, hoidmine umbes kümme protsenti fondi väärtusest peaks see olema. see on äh, siis komisjoni ettepaneku kohaselt nii, alternatiiv sellele ettepanekule on see, et äh, CNAV-d oleksid seotud alternatiivsete fondidega mis äh, on siis äh, püsiva puhas väärtusega rahaturufondid, nii et investoritele oleks rahaturufondide süsteem selgem ja läbipaistvam. Nende jaoks oleks vajalik ka siis rajada pangalitsents, äh, sellepärast et ka nemad peaksid käituma vastavalt pankadele ette nähtud reeglitele. oluline on see, et pangandussektor tahab äh, praegu likviidsustasu sisse seada, mis viiks selleni, et äh, kui raskustesse sattunud fondi puhul tahavad äh, investorid järsku sellest fondist lahkuda või oma raha välja võtta, siis peaksid nemad selle eest trahvi maksma. see tähendab seda, et risk tegelikult pannakse investorite õlgadele ning see võib kokkuvõttes põhja viia rohkem panku või rohkem fonde siin tahaksin ma paluda, et kolleegid töötaksid komisjoni tehtud ettepaneku kallal edasi ning äh, teeksid selgeks selle, kas tagatisraha või puhvri määramise nõue aitab äh, turvalisust suurendada või me peaksime ikkagi mine, minema siin siis äh, konkreetse ümberlülituse mehhanismi juurde, mis oleks kohustuslik. järgmistel nädalatel tuleb see küsimus ära otsustada. järgmine asi, mis diskussioonis kindlasti olulist rolli mängib, on reitingute küsimust. kõigepealt tegi komisjon ettepaneku, et turumargi, turu ähm, rahaturufondid ei tohiks reitingut äh, nõuda äh, oma töö finantseerimiseks ja komisjoni argument siin puhul on, et äh, CNAV-sid ei tohiks tegelikult välja aidata või välja päästa, kui nad raskustesse satuvad Äh, siin on öeldud, et nad peaksid ainult saama kolm A reitingu. ja kui siin nende reitingut äh, vähendama peataks, siis äh, väheneb ka ühtlasi selle fondi väärtus märgatavalt, mis investorite usaldust õõnestab. reitingute küsimus on seotud ka järgmise komisjoni ettepaneku punktiga nimelt äh, komisjon teeb siin ettepaneku mitte reitinguagentuure äh, usaldada täielikult, vaid selle asemel luua nendes fondides või institutsioonides endas äh, oma reitingud, nii et nad saaksid paremini oma allikaid hinnata. ma arvan, et see sisemiste reitingute küsimus saab olema kindlasti üheks tuumküsimuseks, mida me peaksime kontrollima ja arutama. me lähtume sellest, et need kvalitatiivsed äh, meetmed äh, ehk investeeringute paljustamine, likviid-, likviidsusreeglid, äh, kontsentratsioonireeglid, piirangud ning kapitalipuhver, kõik need meetmed võiksid tegelikult viia selleni, et fondi põhjaminekuks on kõik riskid minimeeritud järgmine aspekt, mida on vaja ka veel korraldada ja uurida, on kõik, mis on seotud läbipaistvusega. siin määruse ettepanekus on selle kohta väga paljudki öeldud. ja põhimõtteliselt äh, võiks me näha positiivselt seda, mis siin on ette pandud. ilmselt võiksime veel uurida täpsemalt seda konkreetselt, kuidas äh, fondide väärtust äh, hinnatakse, kuidas toimuvad maksed, edasi järelevalve küsimus millised on konkreetsed järelevalveorganid, kas peab olema Euroopa pangandusjärelevalve mingisugune struktuur, pangandusjärelevalve raamastikus oleme me ju otsustanud juba, et suured pangad on Euroopa-ülese järelevalve objektid. nüüd tekib küsimus, kas me peaksime samamoodi käituma ka suurte rahaturufondidega, sellepärast et tõepoolest meil on hüpersuuri fonde, kes miljardeid eurosid praegu liigutavad ja ilmselt äh, neid fonde on parem hinnata mitte liikmesriigi tasandil, vaid äh, tõepoolest Euroopa üleselt. järgmine küsimus on äh, fondide suhted klassikalise pangandussektoriga, kuidas rahaturu fondid ja klassikalised pangad omavahel rahaturgudel koostööd teevad Äh, siin on oluline ka see, et äh, rahaturufondide halb äh, bilanss ei mõjuta negatiivselt pangandusturgu. kokkuvõttes olen ma järeldanud, et komisjoni ettepanek on väga hea alus meie edasiseks tööks. ma arvan, et me peame selle kallal edasi te tegutsema ja aktiivselt, et jõuda kokkuleppele enne meie mandaadi lõppu see oleks väga teretulnud äh, edasiminek, sellepärast et siis oleks meil rahaturufondidele head reeglid, mida oleks võimalik ka kiiresti rakendada. mul on hea meel kolleegidega äh, koostööd teha edasi selle raporti teemadel uh,. Thank you very much uh.... aitäh. Philip Lambert soovis uh, järjekorrast väljaspool, võib-olla ma annan uh, Philippile sõna, sest Philipp peab jõudma veel Eurostari rongile täna. olgu, Philipp, lubame sul Eurostarile minna. ilmselt lä-, ilmselgelt lähed sa kuskile kenasse kohta. olgu. kurjad jõud ei pruugi asuda alati seal, kus inimesed seda eeldavad, vähemalt alati mitte. otsime oma märkmed uuesti üles. et ma mingisuguseid lollusi siin rääkima ei hakkaks üks hetk. kõigepealt tuleb tunnistada, et rahaturu fondid on nagu libapangad. eriti Siinafi rahaturufondid. selles mõttes sta-, tavaliselt me ütleme, et kui te tegelete samade asjadega, kui teie riskid on samad, siis teile kehtivad ka samad reeglid selles mõttes me ju nõustume, et selle asemel, et keelata CNAF-i rahaturufondid, siis äh, volinik Barnier oma suures tarkuses otsustas, et neile peaks kehtima see kolmeprotsendiline kapitalipuhver. meie ütleme, et kui nad käituvad nagu pangad, peavad nad põhimõtteliselt täitma kapitalinõuete neljandate direktiivi nõudeid või langevad nad äh, väga rangete nõuete alla, see tähendab see äh, kolm protsenti ning kapitalinõuete esimese direktiivi nõuded. Äh, siin ei ole aga arvesse võetud seda kontratsüklilist aspekti rahaturufondide puhul, sest nad tegelikult ju võimendavad turu kõikumiste Äh, turu kõikumisi nii ülesse kui allapoole. seega liiga äh, su-, suured ettevaatusnõuded, mis on äh, kontratsüklilised, aitavad tegelikult olukorra parandamise kalle kaasa kriisi ajal ning leebemad nõuded aitavad olukorra parandamisel kaasa buumi ajal kuna CNAF-i rahaturufondid on põhimõtteliselt pangad, siis neile võib-olla peaks nendele kehtestama ka eraldi pangalitsentside korra, kui neile ei soovita eraldi nõudeid kehtestada. skeptilised oleme me ka üleminekuperioodi suhtes, see peaks olema võimalikult lühike ja kooskõlastatud ka kapitalinõuete neljanda direktiivi omaga samuti ürit-, soovime piirata ähm, äh, jaemüügi teri-, tuletisinstrumentide äh, äh, ju-, juurdepääsu, sest me teame, et need on kõige volatiilsemad tuletisinstrumendid ning me ei soovi siin suurendada süsteemseid riske. siis see pädev järelevalveamet või vähemalt Euroopa Järelevalveamet ESMA, jällegi me räägime ju institutsioonidest, mis sarnanevad vägagi pankadele ja seetõttu Euroopa Pangajärelevalveamet peaks võib-olla mängima siin tõsisemat rolli peaks olema ka tugevam järelevalvekultuur, kui me räägime siin väga sarnastest institutsioonidest. ning meie muudatusettepanekud räägivad ka sellest. meil on vaja tõesti nende rahaturufondide tegevust paremini kontrollida. minu kommentaarid võtavad võimalikult kiiresti ka kahe muudatusettepaneku kuju ja ma kinnitan raportöörile, et anname võimalikult suure panuse panuse tema töösse isegi ennem, kui raporti eelnõu valmis saab. seega panustame ka juba tööprotsessi, suur tänu, Jean-Paul, selle eest, et ma sain sõna natukene varem. aitäh! suur tänu! Wolf Klintsi ei tundu kohal olevat vabandust, ma hakkan lolliks minema, Jean-Paul loomulikult kõigepealt. aitäh, proua eesistuja. jah, kui ma kogu aeg siin kohal olen, siis tulemus ongi see, et ma muutun nagu mööbliks ja mind ei panda enam tähele. paar lühikest märkust, proua esinejana. kõigepealt tuleb tunnustada seda, et raportöör on väga pühendunud ning ma jagan tema ajakava alast ambitsiooni, oleks väga meeldiv, kui me saaksime ühele poole selle asjaga ennem praeguse parlamendi mandaadi lõppu. raportöör tõi välja juba kõige olulisemad aspektid, ma ei, neid ei hakka kordama neid üle. aga nüüd reitingute küsimus. ma olen natukene segaduses, kui komisjon ütleb, et tuleks keelustada reitingute soov. mina koostasin kaks esimest raportit reitingute kohta, Dominici oli kolmanda raporti raportöör. meil on siin vastuolu minu arvates. me ei soovi reitinguid ja nüüd, kus meil jõustub ka määrus selle kohta, siis me ei soovi justkui reitinguid, kuigi meil hakkab valmis saama ka Euroopa-ülene määrustik selle tööstusharu jaoks. kui see seadus ütleb, et äh, reitinguid ei või, ei tohi enam paluda reitinguagentuuridelt, siis võib ju kehtestada mingisuguse äh, tärnide süsteemi või midagi muud alternatiivset ning see muudaks pal asja palju hullemaks, me ei soovi ju, et et mingisugused reguleerimata üksused hakkavad andma oma hinnanguid või nii-öelda reitinguid selliste institutsioonide kohta. selle asemel, et äh, seda teeksid äh, organiseeritud ja reguleeritud üksused. selline küsimus mul tekkiski selle asja kohta, selle üle tuleb veel pikalt järele mõelda mis puudutab ülejäänut, siis ma ei läheks nii kaugele kui Philip Lambert, ta soovib, et need fondid nimetataks justkui ümber pankadeks, et nad langeks pangamäärustiku alla. minu arvates me ei peaks muutma äh, reguleerimata olukorda ülereguleeritud süsteemiks. Need olid minu esialgsed kommentaarid, ma olen valmis raportööriga koostööd tegema, ma olen taga juba rääkinud sellest ning loodetavasti on koostöö viljakas. aitäh! ja nüüd Sylvie Wolf-Klintsi nimel. suur tänu. ma Wolfi asemel saksa keeles ei räägi, räägin inglise keeles. Wolf ootab konstruktiivset dialoogi raportööriga, see on väga oluline ehm, dokument siin ning omalt poolt võin ma kinnitada, et ajakava on siin ka väga tähtis. me peame võtma eesmärgiks aprillis vastuvõtmise, muidu me ei jõua sellega valmis härra Klints tervitab komisjonipoolseid jõupingutusi, ka see on väga oluline. soovitaks, et ähm, IOSCOR ja ESRB-le tähelepanu pöörataks, et oleks sidusus ka ülemaailmsel tasandil. ta leiab, et likviidsus peab olema ra-, turufondide puhul äh, kriitilise tähtsusega, samuti juurdepääsu küsimus on tähtsus kuna need institutsioonid on seotud pankadega, eriti läbi sponsorluse, siis on ähm, negatiivsete turuliikumiste puhul täheldatud nende puhul tugevat protsüklilist äh, elementi samuti kuigi on olemas äh, õiguslikud sätted, selleks ei äh, tagatud investoritele raha tagastamist sponsorite, sponsorite poolt, sponsorid peavad tagama suurema likviidsuse ning härra Klints märgib ka ära, et varipanganduse aspektist on oluline, et kehtestataks, kehtestataks äh, kuulise ja päevalise likviidsuse jaoks eraldi määrad neljakümnest kuuekümne protsendini. likviidsuse määrad, määrade puhul peab Järelevalveametile ja ESMA-le ka pidevat teavet andma. juba praegune lühike arutelu näitab, et rahaturufondid ei ole küll pangad, aga see sponsorluse küsimus ning seosed pankadega on võib-olla siin kõige keerukamad, sest ühelt poolt on naeruväärne suurendada äh, kapitalinõudeid pankadele ning äh, jätta reguleerimata need institutsioonid, teisalt aga me ei soovi ju luua ka mingisugust pankade teist kategooriat. aitäh, Saet! suur tänu, proua eesistuja! kui me arutasime panganduse struktuurse reformi raportit McCarthy'lt, siis leppisime kokku kolmes põhimõttes kõikide poolt. kõigepealt tuleb lõpetada see, et maksumaksjad päästavad läbikukkunud panke, teiseks tuleb muuta direktorid vastutavaks ning kolmas puudutas aruandlusstandardeid. selle ettepaneku probleem on selles, et me ei võta jällegi seda kolme peamist küsimust arvesse, pangad kukuvad endiselt läbi, meil on igasuguseid uusi äh, finantsmäärustikke, kuid põhiprobleemidega me ei tegele. siin on üks oluline kattumus, nimelt aruandluses. kui pangad on sponsorid, nagu Silvi ütles, siis me peame ka selgitama pankade ja, ja rahaturufondide vahelist sidet siin mm,, kas bilansivälises või bilansisiseses äh, tegevuses, aga probleem on peamiselt selles, et kol-, kolme äh, küsimusega siin ei tegeleta, mida ma mainisin. kõigepealt see rahapuhver, mm, et tagamaks, et äh, kriisiolukorras raha massiivselt välja ei võeta. Äh, kui vaadata CNF-i ja teisi fonde, siis nad kriisi ajal, nad olid samasuguses olukorras enam-vähem, aga CNF fondid olid haavatavamad, sest äh, nad äh, kasutasid äh, just äh, haavatavate piirkondade raha, aga samas ka ettevõtete finantsjuhid kasutavad kõige rohkem CNAF-i, sest see on nende jaoks kõige lihtsam. ma, probleem on siin just raha korraga massiivne väljavõtmine klientide jaoks, kas see puhver on liiga suur, või kas see kolm protsenti tegelikult vastab reaalsusele, võib-olla me lihtsalt surume inimesed CNAF-idest välja ja sellega hakkavad tegelema ainult suured Ameerika pangad, kes seda kolm protsenti saavad endale lubada. ja seega me lihtsalt tuleme vastu lihtsalt Ameerika pankadele, mitte ei taga, et need fondid äh, tegutseksid äh, hästi. aluspõhimõte justkui, et CNAF on öö, äh, ohtlik ja VNAF on tegelikult justkui nagu turvalisem, aga kui vaadata nüüd VNAF-i uuringu, alaseid uuringuid, siis äh, tegelikult see väide on vaidlustatud, võttes arvesse ultralühikesi väärtpaberifonde näiteks kriisi ajal. ning kui vaadata laiendatud VNAF fonde, siis kahe tuhande seitsmendal aastal päästeti neid väga palju välja niisiis, veenahvid ei pruugi olla üldsegi äh, turvalisemad niisiis me peame üle saama sellest lihtsustatud arusaamast, et seenahvad on halvad, nahvid on halvad, veenahvid on head. eriti kui silmas pidada, et need, neid ettevõtteid, mis neid fondi pakuvad, tegelikult neid juhitakse täpselt samamoodi. tegemist on siis aruandlusprobleemiga eelkõige. peame küsima ka, mis juhtub siis, kui C-NAV ootamatult suletakse. kas see raha lihtsalt läheb VNAV-i üle või äh, siseneb ta tavapangandussüsteemi ning äh, kas me siis tõesti tahame seda riskide kontsentreerimist, loomulikult soovime me riske ju hajutada raha puhul, me ei soovi ju neid riske koondada pankadesse lihtsalt, äh, sest me ju kõik teame, et pangad ei ole just eriti hästi silma paistnud selles küsimuses. kui vaadata mitmete pankade öö, olukorda, siis finantsiliselt ei ole see just kõige parem kui me, seega on ohtlik koondada veel rohkem fonde sellesse sektorisse. veel üks probleem, Jean-Paul juba mainis äh, seda krediitireitingute keeldu. krediitireitingutest oleme rääkinud palju, meie arvamused on väga erinevad, ähm, CDO-de ja CDS-ide puhul oli, äh, oli äh, nende tulemuslikkus väga halb, aga tegelikult riigivõla küsimuses oli neil ju õigus turu taga on sageli neist palju ees. see, et me lihtsalt keelame reitingute kasutamise, on minu arvates sügavalt ülepingutatud. kas nendesse fondidesse investeerijatel on tegelikult võimalus uurida, kui tugevad need fondid on, seega me peame mõtlema öö, kas me soovime tõesti CNAF-ist, CNAF-ilt lõpetada, leppida VNAF-idega seeläbi, et me keelame krediiti reitinguagentuuridel reitinguid anda. suur tänu. kas keegi veel soovib sõna? ütlen ka lühidalt paar sõna. minu arvates on väga oluline silmas pidada, et nagu Silvi juba ütles, me ei tohiks luua veel mingisugust äh, eraldi pangaliiki. Äh, Euroopas on probleem praegu selles, et me sõltume liiga palju pankadest ja turgudelt me piisavalt raha ei saa. kui me tegutseme hoolimatult siin, siis muutub see probleem äh, suuremaks, mitte ei lahene. sageli ütleme me äh, näiteks, et kui riskid on samad, siis peavad olema ka reeglid samad, aga sage-, unustame, et riskid sõltuvad sageli ka sellest institutsioonist, kus see fond näiteks asub seega riskid võivad olla suuremad ja süsteemsemad, kui need fondid asuvad suures süsteemisiseses pangas, selle asemel, et nad on, see raha on kuskil fondis, mis, mille läbikukkumine tegelikult turgu täiesti põhja ei löö. seetõttu on USA majandus tugevam, seetõttu said nad ka finantskriisist palju-palju kiiremini üle kui meie. IMF ja teised äh, on ka läbi viinud uurimusi, mis näitavad, et meil on Euroopas süsteemne probleem selles mõttes, et meil ei ole piisavalt aktiivsed rahaturud. see on selline lühike ülevaade olukorrast, me peame olema siin ettevaatlikud, et me asju hullemaks ei muuda. aga mitmed kommentaarid siin olid äh, minu omadele sarnased. kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis Sayed lõpetuseks teen lühidalt, äh, tahaksin tänada kolleege nende poolsete sõnavõttude eest. Mm, kahepoolselt olen ma kolleegidega juba loomulikult rääkinud, jätkan ka variraportööridega koostööd. loodetavasti raporti projekt saab valmis üsna varsti. esitan ta teile nii kiiresti kui võimalik. ning loomulikult jätkame ka kahepoolsete kohtumistega pidades silmas ka täna tehtud kommentaare. aga üldiselt nõustun ma sellega, et komisjoni ettepanek peaks olema meie edasise töö aluseks. mõningaid küsimusi, mõningad küsimused, nagu näiteks see reitingute küsimus, peaks välja jääma. põhimõttelisem küsimus on siin see, et kas me peaksime rohkem toetama veenahve, mitte C-nahve. või et veen, C-nahvide tegevus peaks olema keerulisem. see tuleb loomulikult äh, selgeks rääkida kõigepealt. kolleeg Saied ütleb, et nad tegelikult toimivad ühtemoodi. mõningad uuringud ja ka kogemused näitavad, et siin on teatud erisus riskides ning nii Euroopa kui ülemaailmsel tasandil regulaatorid ilmselgelt toetavad VNAF-e, mitte CNAF fonde ning CNAF-idest sooviksid nad tegelikult lahti saada. seda küsimust tuleb veel uurida ja nõustun ka täiesti sellega, et kui CNAF-id äh, äkitselt kaoksid, või nad muutuksid palju ebapopulaarsemaks, siis peaks raha liikuma kuskile mujale ja küsimus ongi selles, kuhu ta siis peaks minema. kus oleks need riskid väiksemad. ja kas see oleks äh, vähem riskantne? praegu lõpetan, suur tänu koostöö eest. Äh, kindlasti räägime nendest küsimustest veel hiljem, aitäh. okei okay. uh,, thank you very much. aitäh. ajakava on siin juba esitatud järgmiseks me vaatame selle läbi teisel detsembril, selle raporti, ja kümnes detsember on see, see kriitiline punkt, kell viis on lõpptähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks. aitäh! nüüd me oleme natukene ajakavast eest, korraldatud näitajatest äh, pidime me rääkima kuusteist kolmkümmend, ma ei tea, kes siin see variraportöör on, ma ei, kas me teame seda, kus ta on, ei tea ma üritan välja selgitada, kas keegi Rahvapartei nimel sõna võtab. Kay Mitchell on siia tulemas, nii et teen ettepaneku, et meil on väike vaheaeg kuni hetkeni, mil meid on siia rohkem kogunenud, neid inimesi, kes on huvitatud sellest päevakorrapunktist ja alustame või läheme edasi, kui pool viis, aitäh. okay, we... no väga hea, tundub, et me saame edasi minna koosolekuga, ma ootan veel ühte variraportööridest. nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on punkt number viis, finantsinstrumentide lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid. kindlasti on siin mõningad äh, huvide konflikte võib täheldada, kuna ma ise ju e-, olen esimees ja mina olen ka raportöör selle raporti puhul. nii et ennekõike paar kodukorralist küsimust. me oleme praegu minemas väga tempokalt edasi selleks, et meil oleks võimalik kusagile jõuda oma ametiaja jooksul. see tähendab seda, et me loodame siis kõigega lõpule jõuda. et see võimalik oleks, olen ma siin juba nädalavahetusel koostanud oma muudatusettepanekud ja ma olen need ka pannud sisse dokumenti, eh, kus on siis sinna komisjoni raportisse olen nad sisendanud ja see on kõikidele variraportööridele juba ka edastatud, see dokument ja kes sellel on huvi, saab ka selle dokumendi kätte ning pärast kuulanud äh, tänast arutelu, loodan ma selle üles panna ka oma kodulehekülje, nii et kõik saavad seda lugeda. esimehena on mul väga kiire päevakord äh, ja ma ei saa võib-olla äh, kõiki koosolekuid äh, teha nii palju, kui vaja oleks, aga ma loodan, et ma jõuan kõiki teie muudatusettepanekuid arvesse võtta. kui palju neid siis saab olla, enne kui ma oma raporti koostan, kindlasti mitte väga palju, kuid meil on ka muudatusettepanekute jaoks selline avatud voor enne kui ma hakkan arvesse võtma ka mujalt tulnud ettepanekuid. samuti veebileheküljel avaldan ma äh, ka äh, erinevad ähm, dokumente, mis minuni jõuavad, et äh, te saate ka neid jagada ja see eelnõu, mis ma olen koostanud nädalavahetusel, te näete, et ma olen võtnud ka arvesse oma põhimõttelise seisukoha, nii et äh, praegu ma üritan teile selgitada, mis ma tegin esimene asi on reguleerimise ese. jõudsin järelduseni, et komisjon on liiga palju öö, ähm, rõhutanud, ta ei ole vaadanud neid korraldatud näitajaid, mida peaks tegema siis võttes arvesse nii liikmesriikides kasutatavaid korraldatud näitajaid ja ka väljaspool. ning äh, oli vaja minna edasi niimoodi, et me ei tekiks katkestusi ning äh, me üritasime keskenduda äh, korraldajatele artiklis viis on pandud paika kvalifitseeritud korraldatud näitajad, et meil on sellised korraldatud näitajad, mis vastavad ühele kriteeriumile ja kui see niimoodi on, siis käib, käib, käib see määruse alla. ning viienda artikli all on äh, see kirjas, siin on need olulised korraldatud näitajad ning võib-olla oleks vaja natukene seda reguleerimise ala äh, piirata. kui nüüd on korraldajad, siis vähemalt ühi suurima korraldatud näitaja puhul suuremate puhul on siis need, mis ületavad sadat miljardit. see on lihtsalt äh, laest võetud number, ma ei ole tegelikult arvutanud välja, kui palju korraldatud näitajaid sinna alla käib võib-olla peaks neid olema rohkem kui üks, aga ma lihtsalt panin mingi numbri sinna, kui te võib-olla peaks mõned eksperdid seda vaatama. mulle tundub, et see määr peaks olema pigem kõrgem kui madalam, sest on ka teisi kriteeriume, mis ma olen paika pannud äh, näiteks pädevad asutused, kes on selle korraldatud näitajaga seotud, ütlevad, et ma tahan korraldaja viia sisse sii-, siia määrusesse selle korraldatud näitaja alla. nii et ähm, me alustame aeglaselt ja siis lõpuks läheme kiiremaks. samuti olen pannud siia sisse korraldatud näitaja korraldajad, äh, mis puudutab jaeturgusid, see on üsna üldine näide kui te tahate seda natuke piirata või kitsendada, siis ma tervitan sellist ettepanekut. siin ka erinevad korraldatud näitajad, nende puhul saaks neid võib-olla asendada pädevate asutustega ja meil on üks vaja seda, seda osa siin natuke parandada. korraldatud näitajate korraldajad, kui on tegemist siis enda andmete esitaja esindajaga, siis selle puhul on neid korraldajaid, mille puhul, kelle puhul kasutatakse mitmeid äh, korraldatud näitajaid. see nimekiri ei ole selline, millest ma tahaksin väga kinni hoida, aga kusagilt peab ju alustama. ning äh, võib-olla siia saaks hõlmata sellise kontseptsiooni, mis võtaks arvesse, et mis jääb siia sisepoole ja mis väljapoole. kui nüüd korraldaja on määrusesse sisse toodud, siis määrus käib kõikide nende korraldatud näitajate puhul. teen sellise ettepaneku, kuna kui te olete olulise korraldatud näitaja esitaja, siis teil on teatud äh, prestiiž ja te peate võtma arvesse kõiki neid korraldatud näitajaid, kas nad siis käivad selle piirmäära alla või mitte, aga minu arvates peaks siin olema sees proportsionaalsus, kuidas vastavuses olla või kuidas seda määrust rakendatakse, siin peaksid olema esmajaoks ka teatud suunised, proportsionaalsus äh, on üks äh, asjaolu, mida pädev asutus peaks üle vaatama. ning kui on vaja lubasid artiklis kakskümmend kolm, pärast seda, kui on öö, äh, olemas korraldatud näitaja, mis on kvalifitseeritud, siis sellisel puhul on vaja pädevale asutajale teada anda oma taotluses, kus te tahate siis luba, et need on korraldatud näitajad Ehm, mis on kriteeriumite alusel arvesse võetud ja kui te soovite, et proportsionaalsus oleks olemas või vähemalt need de minimis ehm, nõuded, siis võib kasutada teisi näitajaid, mis ehm, on standardiseeritud, mitte neid korraldatud näitajaid. nii et pädev asutus saab sellega nõus olla ja saab ka mitte olla. ilmselt enamusel juhtudel jõutakse kokkuleppeni ja tulevikus, kui me nendest korraldatud näitajatest rohkem teada saame, siis saab edasi arendada neid reegleid, kuidas ikkagi jõuda selle järgmise kategooriani ning kolmandad riigid ma olen teadlik sellest, et kuna tegemist on poolelioleva tööga ning on väga palju liikmesriike, millel ei ole õigusakte olemas, vaid teatud lihtsalt mingisugused menetlused, mida tehakse korraldajate või järelevalvajate kaudu, siis me peaksime eh, viitama siin ka IOSCO standarditele, seega minu ettepanek on, et esimesed viis aastat on korraldajad, kes sel-, need, kes selgitavad, kuidas nende arvates peaksid need korraldatud näitajad kolmandate riikide puhul eh, kehtima, kasutades Ionos-, Ionosco kriteeriumi. ja võib võtta arvesse mingeid käitumisjuhendeid või midagi muud, eh, mille annavad välja need eh, korraldatud näitajate esitajad. ning edaspidi võiks äh, ka leida mingid vastavusmeetmed. see on selline avatud raamistik, mis on Januskole baseeruv, et leida need äh, samaväärsused, mis läheksid siis paralleelselt edasi. ja me oleme avatud erinevatele väljakutsetele ja nendele nõuetele, mida siis järelevalveasutajad öö, äh, soovivad seal näha. praegu on meil pandud siia kakskümmend neli kuud paika Euroopa Liidu sees, et äh, lubadega, et lubasid saada, lubasid taodelda ning ähm, kolmandate riikide puhul peaks see võib-olla olema kolmkümmend kuud. kolmkümmend kuud tuli sellest, mis on siin praegu nurksulgudes. see lubade andmine võtab aega umbes kolm kuud ja siis ma lisasin veel kolm kuud nende kolmandate riikide jaoks ja niimoodi me jõudsingi kolmekümne kuuni, kuna kakskümmend neli kuud oli siis Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ette nähtud. veel käitumisjuhend artiklis üheksa ja ka mujal see ei pea käima korraldatud näitajate jaoks. tegelikult eh, ei ole see selge, kas see peaks olema või mitte, sest käitumisjuhend korraldajate jaoks võib olla üldine, siin võivad olla mõningad lisapunktid sees ja kui kasutatakse proportsionaalsust, eh, siis võib siia sisse viia mõningad kohad, mis ei ole olulised väiksemate korraldatud näitajate jaoks ma olen natukene mures äh, seda, kuidas äh, saaks äh, sellist õiguslikult sidusust kasutama hakata, sest seda ei ole alati lepingulistel suhete puhul võimalik läbi viia, kui näiteks need sisendandmete esitajad on kolmandates riikides nii et mina tahaksin, et see oleks nii õiguslikult siduv kui vähegi võimalik, aga see peab olema ka praktikas kasutatav tasub mainida, et ma ei leia, et on võimalik leida äh, korraldajat, kellele siis panna paika järelevalvaja äh, sisendandmete esitaja osas. kindlasti peab olema mingi teade, teave selle kohta, kes need sisendandmete esitajad on need ei saa olla ju teatud mingid äh, anonüümsed allikad, vaid äh, see peaks olema siiski mingi selline valdkond, mille raames äh, need korraldajad tegutsevad mingi käitumisjuhendi alusel, teevad seda nõuetekohase hoolikusega ja nii edasi ja nad peavad siis nägema, kas on mingite turu rikkumistega või kuritarvitamisega tegemist või mitte. artikkel kaksteist lisades, see on üks valdkond, mida me peaksime natuke põhjalikumalt vaatama ja vaatama, kas see on UNESCO reeglitega kooskõlas ma olen saanud tagasisidet väga mitmetelt äh, kolleegidelt ja sidusrühmadelt, et teada saada, kus äh, probleemid esinevad. mul on veel, mul on juba paar ideed, aga ma töötan endiselt selle kallal. mis puudutab oluliselt korraldatud näitaja, siis ma tahan, et mõiste oleks selgem. ma ei ole äh, seda kahekümne protsendi määra veel praegu siin muutnud ma olen veidi mures, et see kakskümmend protsenti võib olla naeruväärselt madal mõningatel puhkudel ja mõningatel puhkudel ka liiga kõrge. et äh, kui me vaatame üle Euroopa äh, üle, siis Euroopa üleseid makseid, siis see võib, äh, need kaod, kaod võivad olla väga suured, aga kui me ei vaata üle-euroopaliselt, siis võib see olla jälle liiga suur seda osa peaks muutma, et ähm, need volitused oleksid natukene üldisemad, aga et seda peaks vaatama kohustuste vaatekoha, vaatevinklist. aga minu arvates peaks natukene täpsemalt määratlema, mis asi on see oluline korraldatud näitaja. artikkel viisteist Te kindlasti peate teadma, millised on teie korraldatud näitajad, äh, isegi äh, siis, kui need ei ole väga suured. kuid alati ei ole võimalik äh, kontrollida, kus saab või kasutada kaalutlusõigust, kus mitte. me tahaksime seda osa muuta, et kui te ei saa seda kon-, kontrollida, siis kui te saate kon-, siis kontrollida, siis, siis tuleb seda teha. artikkel kolmkümmend üheksa siin mainitakse viit protsenti. seda on väga raske korraldada, seega võivad olla korraldatud näitajad, mis käivad läbi mitmete kon-, lepingute, kuni nad on siis kuni selle ajani, mil nad on tähtaja ületanud, siis võib see ju kõik venida väga-väga pikaks. nii et ma tegelikult ei saa aru, kuidas seda viite protsenti saab kasutada ja inimesed jäävad segadusse, et kas, kui nad lepingulisse suhetesse astuvad, et kas äh, siis see käib selle viie protsendi alla või mitte, nii et see määratlus peab olema täpsem. väga vähe on räägitud selle kohta, mida peab tegema sellistel juhtumitel ning minu arvates peaksid siin olevat paigas tehnilised standardid ning lõpetuseks äh, intellektuaalomandi õigused, sellega on natuke muresid kindlasti kõik ei tea seda, et see on minu eriala äh, enne siia parlamenti tulekut. ma ei ole sellega siin midagi ette võtnud, võib-olla peaks seda tegema. andmete avaldamine ei peaks olema sama, mis äh, metodoloogia avaldamine. ja ma ootan, millist tagasisidet ma saan, äh, otsustamaks, kas siin on vaja kaitsemeetmeid või mitte ja ma olen avatud aruteludele, et intellektuaalomandi õigused võiksid siia sisse panna, aga, aga ma ei tahaks, et need, neid saaks ka ülemäära kuritarvitada. nii et tööd on sellega siin jätkub. nii palju siis üldsõnaliselt sellest, mis ma teinud olen ning äh, ma olen siin muudatused sisse viinud juba dokumenti. siin on veel mõningaid asju, mida tuleks läbi vaadata, kuid äh, tundub, et kõik klapib. ning artikkel kakskümmend viis ei ole, seda ei ole võib-olla vaja üldse, sest see kõik tegelikult käib juba lubade andmise alla. nii et äh, artikkel kakskümmend viis on siit kustutatud. loodetavasti saite sellest aru. nüüd aga annaksin sõna variraportööridele, palun. suur tänu, proua esinaine, selle väga detailse sissejuhatuse ja märkuste eest, kõik see oli meile väga abiks. püüame teiega teha koostööd selles osas, et me jõuaksime meie ajaraamistiku sees kõigile sobiva kokkuleppeni siis Hallit ei tahaks küll selles protsessis muidugi nüüd äh, ärevile ajada. Äh, hiljutised sündmused on tekitanud küsimuse, kas äh, üleilmsed korraldatud näitajad ikkagi on vettpidavad siin Londoni äh, intressimäärade Libori skandaal ja muud on toonud kaasa väga suuri finantsturgude kõikumisi ning ka suuri trahve asjaosalistele. nüüd aga on vaja näitajad tuua päevavalgele, on vaja teha kõik selleks, mis võimalik, et selle süsteemi terviklikkus ja usaldusväärsus äh, oleks tagatud. ja Oskar raport ütles väga selgelt, et sada kuuskümmend miljonit eurot trahvi öö, äh, viiskümmend üheksa miljonit äh, dollarit teisele ettevõttele trahvi äh, manipuleerimise eest ja nii edasi, tõsised summad on need ja äh, me praegu räägime sellest, et reitinguagentuurid kukuvad läbi oma töös ja, ja muud finantsturgude agentuurid ja siin tekib küsimus, et mida seal ettevõtluskoolides ja majandusteaduskondades õpitakse üldse siis äh, me oleme praegu ju väga tihti öelnud, et jätame selle turgude huvi ja tegevusvaldkonda, aga samas on piisavalt inimesi, kes turge manipuleerivad. mulle on Äh, palunud, mul on palutud äh, ka kohtuda inimestega, kes äh, turgudel osalevad, aga need on alati siin mingisugused huvirühmad, ka valitsuste agentuurid ja nii edasi. meie peame olema väga ettevaatlikud, et me kindlasti mitte hüpoteegi omaette olukorda kuidagi halvasti siin ei mõjuta ning me peame olema kindlasti ka kriitilised äh, nende andmete ja suunavõttude osas, mida meile kolmandad osad äh, meile esitavad. ma kindlasti laps, last vanniveega välja ei viskaks, aga ütleme lihtsalt nii, et äh, kaalume oma otsuseid väga hästi ja vaatame kriitiliselt üle, kuhu me piirid pan-, paika paneme. nüüd kõige selle taustal komisjoni ettepanek on seotud äh, laiemalt äh, rahvusvahelise väärtpaberi järelevalveorganisatsiooni ettepanekutega, kohaldamisala on siin laiendatud, selleks et äh, nii nagu öeldud, proua esinaine, rohkem oleks siia kaasatud korraldatud näitajaid. Äh, Josko põhimõtted lubavad teatud paindlikkust siin, aga samuti on oht selles, et reeglid erinevad ning killustavad Euroopa Liidu turgu veelgi rohkem ja seda kõike on vaja arvesse võtta. edasi kohaldusala puudutavalt eh, ettevõtete ettepanekute baasil ja need ettepanekud on väga laialivalguvad. Eh, siin nimetatakse ETF-e ja teisi eh, instrumente, mis esma Äh, all on välja antud, äh, need kaasavad ka rahvusvahelise väärtpaberi järelevalveorganisatsiooni definitsioone, aga me peame seda ikkagi äh, täpsemalt vaatama, enne kui me hakkame muudatusettepanekute üle üldse hääletama. veel üks küsimus, mis komisjoni tähelepanu pälvib, on see, et need andmed, mis määruses on välja toodud ja peaks esitatama äh, rahvuslike statistikaametite poolt võiksid olla siin olulised näiteks par-, tarbijahindaja indeks ja muud indeksid, mis võiksid olla viiteks sellele, kuidas äh, fina-. finantslepingud töötavad. komisjon aga ei ole siia kaasanud rahvuslikke statistikaameteid, kui nad oma ettepaneku on teinud äh, ja vastupidiselt et äh, keskpankadele ei olnud äh, siin erandit äh, rahvuslikele statistikaametitele. siin muidugi statistikaameteid ju järelevalvab juba Eurostat, mis peaks tagama, et metodoloogia oleks ühtlane ja et läbipaistvus andmete saaks tagatud, aga ma arvan, et need küsimused tuleb veel korra läbi vaadata. üldiselt proua esinaine valmistab mulle muret. siin vilepuhujate puudutavad äh, sätted. minu arust komisjon ei paku siin piisavalt ruumi vilepuhujatele ja esma äh, korraldatud näitajate sättimise ja määramise põhimõtete suunis äh, Eh, juunis kahe tuhande viiendal aastal avaldatud, eh, pakub välja väga häid eh, asju minu arust. siin öeldakse, et korraldatud näitajate mm, koostajad peaks vilepuhujate jaoks oma menetluse paika panema selleks, et juba varajalt oleks võimalik päevavalgele tuua reeglite rikkumine, juhul kui see on juhtunud. see on selles suunises punkt B neliteist edasi näitajate koostajad peaksid kasutama ka distsiplinaarseid meetmeid, kui keegi rikub sisereegleid, aga äh, põhimõtted C kümme järgi ka oleks vilepuhujatele siin oma roll mängida ja edasi äh, näitajat kalkuleeriv amet peaks teavitama igasugustest reeglite rikkumisest võimalikult varajaselt äh, põhimõtte D kuus järgi. praegused manipuleerimise süüdistused, mis tooraine hinnamanipuleerimise kohta käivad vastavalt äh, ajalehe Guardian andmete järgi, äh, on see vähemalt niimoodi ja see on jällegi vilepuhuja läbi saadud informatsioon ma kindlasti ei taha, et oleks mingisugune eraldi harta siin inimeste jaoks, kes võiksid vääriti tarvitada informatsiooni, aga ma arvan, et ESMA ja EBA eh, suunised tuleb igal juhul siin arvesse võtta, et korraldatud näitajate koostamine toimuks tõsisemalt ning et me saaksime just eh, siin läbipaistvust suurendada. edasi audiitorite küsimus oluline on see, et korraldatud näitajaid vaadataks regulaarselt üle ning äh, audiitorid peaksid olema kvalifitseeritud inimesed ehk inimesed, kes oleksid spetsialiseerunud konkreetselt sellele valdkonnale. Äh, minu poolt äh, ongi need üldisemad kommentaarid ja märkused, mida ma tahtsin teie sissejuhatavale sõnavõtule vastuseks siin öelda. edasi veel üks asi. nimelt võin ma tõstatada siin küsimuse FUTSile vastavuse kriteeriumite kohta. ma ei ole kindel, et ma selle muudatusettepaneku siin tõstatan, aga võib-olla see juhtub, nii et igaks juhuks hoiatan ette. ja siis jagan oma äh, muret selles küsimuses ka kolleegidega. aga üldiselt ma arvan, et me peaksime väga tempokalt selle teemaga edasi tegelema ja ma arvan, et küsimused, mille teie olete siin tõstatanud, on väga olulised, vajalikud ja ma loodan, et teie raportöörina ning variraportöörid eh, ehk võtavad kaalumisele ka neid küsimusi, mida mina täna siin õhku viskasin. proua Turunen saab sõna nüüd sotsialistide nimel. suur tänu, Sharon, suur tänu avatuse ja ka nende detailsete ülevaadete eest siiani. tahaksin anda esimese ülevaate meie fraktsiooni seisukohtadest. kõigepealt, mis puudutas äh, neid äh, rahaturulepinguid, äh, finantslepinguid, me oleme Euribori, Libori ja nüüd ka toorainete hinna manipuleerimiste süüdistuste taustal näinud, et meil on siin väga suur õiguslik lõhe ja see on vaja kuidagi täis toppida. komisjon on juba teinud ettepanekuid ning äh, komisjoni ettepanekud on väga vajalikud, sellepärast et äh, viis aastat peale kriisi puhkemist me endiselt peame seda Äh, finantsturgude äh, valdkonda puhastama, sellepärast et äh, siin toimuvad ikkagi hämarad tehingud ja manipuleerimised, mis tegelikult on investorite ja lõpptarbijatele kahjuks ainult. meie märkused sanktsioonide kohta, Linn McCarthy on juba turu kuritarvitamise määruse kallal tööd teinud ning meie jaoks on oluline see, et sanktsioonide tase ei ole praeguse määruse puhul madalam mitte kui see, mis ähm, Arlene McCarthy raportides juba pakutud. edasi toetame niivõrd laia kohaldusala kui vähegi võimalik ja selle jaoks on vaja muidugi vaadata teie ettepanekut detailsemalt läbi. tundub minu arust praegu, et kohaldusala olete te piiranud vähemalt võrreldes komisjoni ettepanekuga, aga seda on vaja laps-, täpsemalt uurida ma arvan, et praegu manipuleerimisjuhtumid mitmetes valdkondades näitavad, et meil on vaja niivõrd laia kohaldamisala kui vähegi võimalik. eriti, mis puudutab erinevaid turge ja ka erinevaid äh, tooteid. aga loomulikult on meil vaja ka siin mingisugune suurusjärk paika panna ja siin ma vaatangi teie ettepanekut väga raske tundub, on siin tõmmata täpselt piire, millised oleksid siis äh, Euroopa Liidu ülesed korraldatud näitajad ja millised mitte. edasi Euroopa Liidu definitsioonid äh, ja andmed. Äh, tehniline valdkond, mida me peaksime veel lähemalt uurima, väga karm on aga olukord siis, et kui me sisendandmeid usaldada ei saa, siis ei ole võimalik nende andmete põhjal ka mitte midagi äh, Äh, järeldada, sa oled ka siin välja toonud äh, intellektuaalandmete või omandikaitse küsimus sisendandmete osas. Äh, selles osas on ka vaja midagi ära teha, sellepärast et loomulikult me ei saa siin kellegi intellektuaalse omandi andmete vääriti kuri-, tarvitamist kannatada. nii et oluline on see, et avalikustataks nii sisendandmed kui metodoloogia seda õigel tasam-, tasandil. nii et Eh, nende andmete haldajad saaksid eh, vaadata, kuidas need andmed on sündinud ning loomulikult eh, kogu ametkond, kes on siin kõige olulisem mm, osatäitja. edasi läbipaistvus ja tarbijakaitse. ettepanekud on minu arust väga heas tasakaalus finantsinstrumentide turgude määrusega ja me peame tagama siin veelgi meetmeid selleks, et investorid saaksid korvatud need kahjud, mis on sündinud juhul, kui korraldatud näitajaid manipuleeritakse. siin rahvusvahelised investori huvisid kaitsvad organisatsioonid on selle ettepaneku teinud ja meie uurime seda, kas see oleks teostatav. edasi, äh, administraatorite või andmete haldajate autoriseerimise küsimused. siin küsimus selle kohta, kas ESMA on uue ettepaneku järgi piisavalt tugeval alusel äh, varasemate ettepanekute järgi oli tal tugevam positsioon. praegused ettepanekud on kompromissi korras, jah, me oleme nendega nõus, aga samas äh, esmakohalolu peab olema kindlasti kõikidel äh, koosolekutel olemas, nii et korraldatud näitajate üle ka järelevalve toimub. Äh, me tahaksime, et koostöö esma ja siseriiklike ametite vahel oleks olemas, meie jaoks on see hea ehm, et sellist koostööd nõutakse, aga esmalt peaks olema ikkagi juhtroll. niisiis, need meie poolt esimesed märk-, märkused, ootame järgmi-, järgnevate nädalate ja kuude jooksul kiirelt seda protsessi edasikulgemist. suur tänu, ütleb proua esinaine, Philipp on nüüd juba läinud, kas Sven, sa võtad äkki tema rolli siis nüüd üle või? ja tahaksin Philippi eest ja nimel rääkida lühidalt, ütleb Sven Kiigold ja annaksin, et mul siin kõrvaklapid ei tööta hästi, ütleb proua, äh, proua esinaine. ma saan aru, ütleb Sven Kiigold, et minu emakeel ei olegi kõige ilusam, aga. aga ma ei hakka siin mingisugune äh, Rheinland-Pfalzi liidumaa dialektis rääkima, see ei ole kindlasti mitte ilusam ja Hollandi oma kaugeltki mitte kuidas nüüd selle saksa keele surinaga on klappides, kas läheb paremini sellega? nii veel kord siis, Philippe ei saa praegu kohal olla, täpsemad kommentaarid tulevad temalt ja siis hiljem ja kirjalikult. aga ma tahaksin ütelda kahte-kolme asja, esiteks kõigepealt suur tänu selle viisi eest, kuidas me siin tööd teeme meid on kaasatud väga varajasesse staadiumisse, ei ole mitte alati iseenesestmõistetav. meil on väga hea meel selle ettepaneku üle, et eh, edasised indeksid, mis tulevad Euroopa Keskpangalt ning eh, Euroopa Keskpanga süsteemilt, eh, on siia ka kaasatud ning et suurem avatud seisukoht on indeksite suhtes võetud praegu, mis tulevad kolmandate riikide keskpankadelt, minu arust see on mõistlik. põhimõtteliselt äh, on ka hea, et me mingi konkreetse korraldatud näitajaga töötame, nii et äh, juba algselt on meil võimalik, proua esinaine, vaadata seda, mida täpselt tähendab siis see sada miljardit kes on siin kaetud, kes mitte, seda on vaja kindlasti konkreetsemalt vaadata, et me ei kaeta, kaota tee peal kedagi ära, kes tahaks, keda me kindlasti tahaksime sellesse süsteemi kaasata ja võib-olla ei võtaks siis neid osaliseks, kes, kes oleksid võinud välja jäetud saada. pigem tehniline küsimus, aga sellegipoolest. artikkel kakskümmend viis aga veidikene ärritab meid sellepärast, et meie saame teie ettepanekust niimoodi aru, et te tahate tõmmata maha selle, et esmalt tuleb informeerida, kui uued indeksid luuakse. meile tundub, et see oleks mõistlik, et esmal oleks Euroopa-ülene ülevaade, millised indeksid on turule tulemas uutena ja niimoodi näeme me seda ka äh, artiklis kakskümmend viis, seda kindlasti maha ei tohiks tõmmata lõpetuseks tahaksin teha veel ühe märtuse, mida proua Turunen samamoodi käsitles, nimelt esmaroll tervikuna. enne selle ettepaneku avaldamist oli üks ettepanek tehtud komisjonilt veel ja selles komisjoni ettepanekus oli ette nähtud, et äh, väga olulised Euroopa-ülesed äh, indeksid on need, mille eest ESMA on otseselt vastutav. minu arust oleks see mõistlik lahendus Euroopa ühisel turul, et sellised indeksid, mis mängivad väga olulist rolli ühel ühisel turul, äh, seda võtaks enda käsutusse ja juhtida just ESMA. Kim Mitchell juba ütles, et meie eh, Libori skandaali järellainena juba elasime seda üle, et eh, sellist eh, Euroopa ülest indeksit oleks vaja, siis tuli aga Ühendkuningriigi suunalt väga suured protestilained, nemad ei ole nõus esmarollile alluma ja komisjon pani vähe, vähikäigu sisse ja andis ka teiste indeksite puhul alla. meie Euroopa Parlamendina aga ei saa olla nõus selliste tagasiminekutega ma arvan, et need indeksid ikkagi, mis Euroopa-üleselt ühisturu jaoks on väga olulised, peaksid äh, alluma äh, ühenduse loogikale, ühisturu loogikale ning ESMA peaks olema seal äh, kontrolli teostaja. Euroopa Parlamendis on vähemalt see meie jaoks oluline ja neid diskussioone tuleb meil ka siin edasi arutada, sest minu arust on väga masendav see, kui komisjon annab lihtsalt alla üksikute nõukogu riikide survele kui meie läheme triloogile äh, komisjoni ja nõukoguga, siis meie peame igal juhul omal kanna maha panema ja seetõttu ma ütlen, et esinaine peaks rääkima esmanimel ja tugevamalt. Thank you uh, now for the ECR. nüüd palun konservatiivide nimel äh, härra äh, Kamal, palun. Thank you very much um,. <coughs> Yet another example of suur tänu jällegi näide sellest, kuidas komisjon ütleb ühte ja tee-, teist, ütleb, et vähendab bürokraatiat ja üleregulatsiooni, aga siis see probleem, mis vajab tõesti lähendami-, lä-, lahendamist, Libor ja sellega seotud probleemid, tuleb välja, et selle jaoks luuakse uut määrustikku veel juurde. kui me soovime probleemi lahendada, siis meil on vaja tegutseda kiiresti, vähendada ülereguleerimist nende näitajate jaoks, muidu me tõ-, seda tõelist probleemi lahendada ei suuda. kahju, et ma kordan seda, aga me pole panganduskriisiga veel tegelenud, sellest lahti saanud, pangad kukuvad iga päev läbi, see on võib-olla ülepingutatud, aga pangad lähevad endiselt pankrotti ja neid päästetakse maksumaksja rahaga välja. viis-kuus aastat on kriisi algusest juba möödas, aga me pole seda küsimust lahendanud, probleeme, tegeleme teiste probleemidega siin näitajate puhul on küsimus ülereguleerimises, kõik on sellega ju nõus. ja seetõttu ma olen IASCO suuniste väljatulemisega rahul, ka sellega, mida Ühendkuningriigi siseselt on tehtud. aga miks komisjon soovib reguleerida mitte ainult Liborit, mis on süsteemselt alati oluline olnud, vaid kõiki korraldatud näitajaid. meil on vaja erireegleid, mitte ühtseid reegleid kõigile me peame olema siin väga ettevaatlikud, et me olematute probleemidega ei hakkaks ähm, äh, tegelema. pangad äh, kardavad praegu näiteks äh, Liborisse panustada, sest siis hakatakse neid süüdistama manipuleerimises. me peame tagama, et andmete sisestajad ei pelgaks niisiis, me peame me tunnustama Libori ja teistega seotud probleeme ning mõtlema, kuidas neid lahendada. nagu paljud teised ütlesid, siis proua McCarthy raport äh, Maari ja Määdi kohta, äh, nende puhul peame me silmas pidama, et me oleksime järjekindlad, ei hakkaks süsteemi niimoodi muutma. kolmandate riikide puhul tuleb ka ju silmas pidada, et me elame üleilmastumas maailmas ning me ei saa hakata nii suuri äh, reeglistikke lihtsalt enda jaoks kehtestama. seetõttu olen ma rahul, et kui ma nüüd seda Sharoni esimesi ettepanekuid äh, esmapilgul olen üle vaadanud, siis ma olen rahul sellega, et need liiguvad õiges suunas. me peame loomulikult tagama, et äh, oleme ka üksikasjalikult teie ettepanekud läbi vaadanud, me peame süsteemselt välja toot-, töötama vajalikud korraldatud näitajad, peame kaasama vajalikke inimesi, me peame võimalikult kiiresti tegelema ja keskenduma, me peame tõesti keskenduma vajalikele näitajatele, mitte sellistele asjadele, mis süvendaksid seda probleeme, seda probleemi ja tooks kaasa Euroopa ülese üleregulatsiooni. aitäh, nüüd muud kõnelejad, Silvi palus sõna, kas kui keegi veel soovib sõna, siis andke märku aitäh, Sharon. minu arvates on praegune arutelu üsna kasulik. ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, millest sa juba põhjalikult rääkisid, aga me räägime siin valdkonnast, kus on aset leidnud pettused. me oleme näinud, et äh, pettustega on kaasas käinud ka õiguslikud sanktsioonid, seega on aset leidnud kuritarvitused selles sektoris. see on valdkond, kus meie kodanikud soovivad meilt kindlameelset tegutsemist. kõigepealt kohaldamisala. ma ei hakka siin tehnilistesse üksikasjadesse laskuma, aga oluline on kohaldamisala selgelt määratleda, meil on vaja kaasata vajalikud osapooled me ei peaks kaasama siia neid üksusi, mis otseselt ei vasta, vastuta, aga otseselt vastutajad tuleb kõik siia kaasata. järgmiseks. rääkides nüüd esmast, siis järelevalveameti loomise taga oli ju mõte, et ta tegeleb kõikide turuga seotud aspektidega et see amet vastutab kõikide liikmesriikide eest ja ei lähe, aga ei lähe konflikti siseriiklike regulaatoritega. me peame seda lähenemist veel parandama. me ju mõistame, et näiteks krediidireitinguagentuuride puhul komisjon pole veel kogu seda pädevust ära kasutanud. suur tänu, kas mõni saadik soovib veel sõna? ei. Philip Toot komisjonist on lehvitas mulle seega, palun, Philipp. aitäh, proua esinaine. suur tänu oma esialgse raporti kokkuvõtte eest, ootame seda kirjalikul kujul huviga. meeldiv oli ka, et te kavatsete töötada kiiresti ja aidata võimalikult kiiresti, tõhusalt kaasa selle parlamendi ajal kokkuleppele jõudmisele, see on komisjoni jaoks tervitatav, tegemist on meie jaoks olulise prioriteediga. me oleme üks esimesi piirkondi maailmas, kus me soovime Josko põhimõtteid rakendada, soovime selle tööga võimalikult kiiresti edasi minna, teised piirkonnad maailmas juba uurivad, mida meie ole, ette võtame, et siis järgida ka meie lähenemist niisiis, oluline on kiiresti tegutseda. kui tohib, siis paar märkust mõningate välja toodud aspektide kohta. kohaldamisala. jah, me oleme välja tulnud ulatusliku kohaldamisalaga, pidades silmas eelkõige IOSCO raportit, kus soovitati sellist kohaldamisala juulikuises raportis me arvame, et äh, näitajad, millel on ühisuguseid riskeid, äh, mis on ühtemoodi haavatavad manipuleerimiseks, ähm, äh, mille puhul ka kaalutlusõigust ühtemoodi rikutakse, need kõik näitajad peaks langema ühesuguste reeglite alla. see oli meie töö aluspõhimõtteks. samuti mõistame me, et lähenemine peab olema proportsionaalne ja seda me oleme teinud läbi selle, et intressimäära äh, näitajate jaoks on meil eraldi äh, reeglid, äh, äh, tooraine näitajate jaoks teised, vastavalt IOSCO soovitustele, siis kasutame me ka reguleeritud turgudelt andmeid, et selliste korraldatud näitajate, korraldatud näitajaid kehtestada, siis äh, kriitiliste näitajate jaoks on eraldi reeglid, mis on süsteemselt olulised Euroopa Liidu jaoks, siin on välja toodud nende näitajate jaoks ka kontrolliametite, eriti esma kohustused ning siis on ka teise taseme meetmed, mis teatud erinevate näitajate jaoks võivad veel eraldi reeglid välja töötada. niisiis, reguleerimisala on ulatuslik, samas me mõistame, et erinevatel korraldatud näitajatel on erinevad iseloomujooned ja et nendel peaks kehtima erinevad reeglid. mis puudutab pöördamist, siis nõustun teie poolt tehtud kommentaaridega, aga kuna selle küsimusega tegeles juba ka turukuritarvituste määrus, siis seal on sees, on eraldi säte selle kohta, et tuleb pöördajaid kaitsta peab olema eraldi kanal rikkumistest teadaandmiseks, kui äh, kahtlustatakse äh, turu kuritarvitamist, siis peab Regulatiivametile sellest olema võimalik ka teada anda. aga me tegeleme selle asjaga veel. Äh, selle küsimuse tõstatas ka Majandus- ja Sotsiaalkomitee raportöör meiega. lõpetuseks järelevalve meie arvates, tasakaal siin kriitiliste näitajate jaoks on siin hästi saavutatud, need kriitiliselt korraldatud näitajad puudutavad ju ka teisi riike ning kaasatakse kriitilistesse otsuste, otsuste tegemisse ka nende regulatiivametid, näiteks kui me räägime autoriseerimisest või karistustest. kui äh, järelevalvajate kolleegium on eriarvamusel, siis ESMA saab olla vahendaja. seetõttu minu arvates see saavutatud, saavutatud tasakaal on hea, aga suur tänu veel kord esinaisele, raportöörile, ootame koostööd teie ja teistegagi. aitäh! vastan lühidalt mõningatele tõstatatud küsimustele. Gei, mõistan, mida sa siin ütlesid selle kohta, et et hüpoteegi öö, äh, öö, äh, omanikud näiteks ei tule siin me, oma andmetega meie juurde. seetõttu tuleks ka järelevalve kaasata, kui jaesektoris, jaesektor puudu, jaesektorit puudutavad ka need korraldatud näitajad. ning loomulikult see sobivuse säte komisjoni poolt on minu poolt ka alles jäetud, kui äh, seda korraldatud näitajat kasutatakse jaemüügitoodete puhul statistikaametite ja keskpankade jutt sobis mulle ka, nagu rohelised ära märkisid, tegin ma äh, sellealase muudatuse isegi, sest äh, keskpankade erandi kustutasin ma oma tekstis. tegelikult asi on siin üksikasjades, äh, kui me räägime minu töös, ei tohi vaadata ainult seda, mis, mida ma olen kustutanud, vaid ka seda, mis ma kuskile juurde olen kirjutanud, artikkel viis viis, uue viis ühe lõpus minu poolt kirja panduna on, seisab, et esma peab välja tulema suunistega, kus on ka nimekiri näiteks välja jäetud institutsioonidest. Si-, see tulenebki proportsionaalsuspõhimõttest, siin ma pidasin silmas Statistikaameteid ja Keskpanku näiteks. see, kui on selline üleüldine erand, siis see läheb võib-olla liiga kaugele. ka keskpankade puhul kes tulevad välja paljude erinevate andmetega. niisiis, me peame üleüldiselt kuidagi võrdlema, kas neid andmeid kontrollitakse nii, nagu meil siin on vaja. see puudutab jällegi seda nii-öelda keskpankade äh, salastatuse küsimust, aga kindlasti kui on mingisuguseid võrreldavaid aspekte, siis neid saab üheskoos välja jätta. öördamise kohta on mul vist ka siin üks öö, öö, lisandus, minu meelest ma mäletan, et midagi ma selle kohta kirjutasin. ning samas võib tuua siia sisse sideme näiteks tu-, kuru turitarvituste direktiivi või kapitalinõuete neljanda direktiiviga järelevalve alla langevad üksused tegelikult, kui me räägime patustamisest, äh, siis patustamine toimub järelevalve alla lang-, langevates üksustes. ning see, need öördamise sätted on ju igale poole sisse kirjutatud selliste üksuste puhul. me ei soovi siin mingisugust öö, ähm, konflikti tekitada nende õigusaktide vahel. Emilile vastuseks teie, kes te muretsete kohaldamise ala üle, siis ma ei soovi siin midagi kustutada, ma üritan siin kergemalt läheneda, ma üritan asju siit kustutada, et süsteem oleks teostatav ja proportsionaalne. ja OSCO põhimõtetest järeldan ma, et meil on vaja järelevalveametitele paljudes küsimustes õig-, õigel määral andmete edastamist, sellega võime edasi töötada, mis puudutab esmarolli, sina, Sven ja Silvi tõstatasite ka selle küsimuse, siis võib-olla esmarolli saaks natukene tõsta, kui me räägime mingitest uutest suunistest näiteks, komisjoni delegeeritud õigusaktidele viide on võib-olla liiga üldine, ESMA peaks olema võib-olla rohkem olema äh, kaasatud sellesse. aga see ei ole nii nagu krediidireitingu agentuuridega, kus äh, on viissada tuhat inimest tööl, esmas vist on kaheksakümmend või sada inimest tööl ainult. Äh, äh, see on sarnane olukord nagu äh, krediidireitingu agentuuride puhul, sest see olu-, probleem on lihtsalt nii suur. kui meil oleks mingisugune ühtne järelevalveamet, millest parlament unistas meie mandaadi alguses, kus töötaks tuhandeid inimesi, siis oleks kõik korras, aga meil ei ole sellist ametit ja seetõttu võib-olla peab kasutama toorest jõudu, mis liikmesriikide pädevatel ametitel praegusel hetkel on. loomulikult peame me tagama, et ka ESMA on laua taha vajalikul ajal kutsutud. Äh, siin on kirjas ka see äh, otsustajate kolleegium, kus esma saab olla vahendaja, kui on vastuolud. seega esma roll on siin täiesti olemas, äh, paar lisandust olema sellesse rolli isegi oma tekstis toonud. veel lõpetuseks, see reguleerimisala võib olla küll lai, aga see ei ole ebaproportsionaalne. see ei ole eskaleerunud proportsionaalsus tuleneb sellest, kui tehakse mingisuguseid, tuuakse sisse mingisuguseid lisapädevusi. nii palju, kui mina aru saan, siis läbi delegeeritud aktide tegelikult ei saa öö, liiga spetsiifilisi öö, reegleid erinevate aspektide jaoks sisse tuua, seega ma olen pädevusi suurendanud, pidades silmas ka proportsionaalsust. kui süsteem toimima ei hakka, eh, mingisugune aspekt jääb välja, siis on meil alati siin sisse kirjutatud paindlikkus, et me saame kaugemale minna. aga meil on pädevad ametid kui neid, neid peab hakkama teavitama sadadest tuhandetest äh, korraldatud näitajatest, siis ei jõua me kuskile. loomulikult võime me koostada ka järgmise õigusakti korrastatud näitajate, korraldatud näitajate kohta, kui me vaatame üle, mis on toimunud ülejäänud maailmas, äh, kes on tegutsenud läbi äh, administratiivsektori, läbi järelevalvesektori või läbi uute õigusaktide. seda me saame veel vaadata aga ma, ma saadan teile oma teksti, aga ärge vaadake ainult seda, mis siit on kustutatud, artikkel kakskümmend viis on küll kustutatud, aga seal olev jutt on kirjas mujal. mis kasu on sellest, kui teavitatakse nendest näitajatest, kui sellega midagi ette ei võeta? me peame kaasama need inimesed, kes öö, toodavad neid näitajaid, muutma nad vastutavaks. me reguleerime ju krediidiriski agentuure öö, me ei reguleeri nende poolt toodetud reitinguid. siis me peame olema ettevaatlikud ka selle piiri suhtes siin korraldatud näitajate puhul. me peame tagama, et süsteem oleks korrektne, aga me ei tohiks siin sekkuda ja vastutavate inimeste tööd ise ära teha. ongi kõik. minu raport on esialgses vormis praegu, üsna varsti äh, kättesaadav ka kõigile ametlik versioon saab valmis esimeseks äh, arvamuste vahetuseks, mis peaks toimuma viiendal detsembril. ma esitan neljateistkümnendaks novembriks oma ar-, äh, raporti. kuueteistkümnendal detsembril peaks toimuma äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes detsember, hääletamine toimub kahe, viimane arutelu toimub äh, kahekümnendal äh, jaanuaril, kolmekümnendal jaanuaril toimub hääletus ning märtsis peaks asi jõudma täiskogusse. kui äh, meie töötame kiiresti ja nõukogu samuti, siis võib-olla Kreeka eesistumise algusperioodil saame me võib-olla juba mingisuguse kokkuleppe sõlmida nõukoguga. Läheme edasi ongi tänaseks kõik. tore. jätkame homme Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi küsimusega. suur tänu kõigile!